okay, um, welcome, I am, I am, I know. tere hommik, tere päevast, ma tean, et et väga palju on kohtumisi ja et äh, mitte sugugi pole lihtne õigeks ajaks siia saada komisjoni koosolekule, kuid äh, ma lubasin meie äh, grupi meilis, et me arutame võrdlustähiste äh, kohta, et me äh, räägime sellest, äh, nii et pärast päevakorra kinnitamist ja juhatuse teadaanded, kas juhatusel on teadaandeid? nii et teeksin nüüd ettepaneku, et me arutaks üldiselt olukorda ja edasilükkamiste kohta, mida see tähendab ja millises äh, olukorras on mittetäielikud failid, me ei, mille osas me pole õigusloomelise resolutsiooni hääletust läbi viinud. kui see teiega, teile sobib. teen siis ühesõnaga ettepaneku, et me seda arutaks. härra Langen, ma näen, et äh, Kai soovib ka sõna. aitäh, Sharon. mul on küsimus alakomisjoni moodustamise kohta. see otsus pidavat langetatama neljapäeval. neljapäeva hommikupoolikul istuvad juba koos fraktsioonide esimehed, seega tuleb arvestada, et samal ajal toimub Rahvapartei juhatuse istung Poolas, seetõttu ma tahaksin, et me kaaluksime, kas me ei saaks seda alakomisjoni istungit korraldada juba esmaspäeva õhtupoolikul Strasbourgis, et saaksime asjad omavahel selgemaks rääkida, see on minupoolne palve. Like have... mul on äärmiselt hea meel näha, et te soovite esmaspäeva õhtul Strasbourgis kohtumisi korraldada. aga esimest korda kõik, iga komisjoni, iga, iga, esimest korda komisjoni liige selgitas ka, miks seda korraldama peaks. me tuleme teile selles osas vastu, härra Langen. nii et see eh, lahendab ära ka juhatuse teadaanded. nii et eh, kas me, kas me siis kuulut-, kuulutame päevakorra kinnitatuks? Eh, no te rääkisite, et eh, te rääkisite siin võrdluse alustest ja ma tean, et siin on kahtlusi. see peab, peaks meie asem-, meil olema siiski võimalus sellest rääkida. Eh, siin on sinapsiga seotud teatud küsimusi, mis võib tähendada seda, et nelisada miljonit eurot ei lähe seal, nagu me algselt soovime, et ta läheks ma tahaksin, et, et me räägiksime siin rahaturufondidest ja et me lükkaksime selle arutelu edasi, et meil on, räägiks sellest siis, kui meil on aega seda ka e, ette valmistada. me peaksime e, lihtsalt natukene aega juurde võtma, et äh, Eh, meil oleks võimalik need mõlemad punktid edasi lükata, et meil oleks aega nendega tööd edasi teha. suur tänu. ei. ma eh, kavatsesin eh, seda küsimust arutada, ma võtan seda arvesse kui ametlikku pöördumist nii päevakorrapunktide viis kui seitse kohta Eh, see võib olla või mitte oluline, see ei tähenda, et me oleme seda juba otsustanud. me otsustame pärast seda, kui me oleme asja arutanud. ma ei ütle, et me oleme selle osas juba kokku leppinud. jah, ma annan sulle sõna, Said. jah, suur tänu teile. ma ei näe põhjusi, miks me peaksime eh, rahaturufondide hääletust edasi lükkama. ma tean, et siin on poliitilised eriarvamused, eriti teatud äh, selles osas, kuidas äh, siinapsid äh, ka edasi käituda. kuid mingisugused andmed on olemas. Mhm. kuid kolleegid saavad ju selle ettepaneku poolt või vastu hääletada ja selle pole ka, sellega pole asi veel lõppenud, me peame sellega ka täiskokku minema äh, ja võib-olla ka mõned alternatiivid sellega seoses välja pakkuma ja peame ühtlasi ka nõukoguga läbirääkimisi pidama. me peame seda asja edasi arutama, et mina ei näe tegelikult mingisugust põhjust, miks me peaksime e, seda edasi lükkama, see on minu raportööri arvamus, oleme seda ühe korra juba edasi lükanud. andsime mõned lisapäevad aega e, mis äh, aitaksid meil äh, suuremat toetust leida, need ettepanekud äh, esitati möödunud nädalal, mis puudutavad siis suuremat paindlikkust, liikusid nii-öelda teie suunas edasi. nii et selles mõttes arvan, et komisjon peaks oma arvamust avaldama, see on minu raportööri seisukoht. Emily? no nüüd öö, Äh, hakkasime seda asja arutama enne, kui oma üldised märkused oleme esitanud. Äh, ma äh, räägin Emiliga sellest edasi, siis kui ähm, me võrdlusaluste ja korraldatud näitajate osas arutame seda küsimust ja küsi-, peaksime nüüd selgitama, mis äh, juhtub siis, kui äh, mõned asjad jäävad lõpetamata. kui me ei ole esimest lugemist lõpetanud, on, jääb nii-öelda unfinished business lõpetamatu küsimuste alla. see tähendab seda, et järgmine parlamendi koosseis otsustab, mida nendega teha. Nad ei, neil ei ole mingeid kohustusi sellega seoses, mida meie oleme teinud. Nad võivad äh, seda uurida nad võivad vaadata, kui suures osas on kokku lepitud ning ähm, see sõlt-, sellest sõltub ka see, kas nad soovivad seda taas avada, tagasi, saata tagasi komisjoni, jätkata või mida iganes. Neil on kõik võimalused olemas selle kohta, äh, kuidas nad äh, selle küsimusega äh, edasi tegutseda. nüüd, mis puudutab võrdlusaluseid, siis ma äh, lubasin komisjonile, et ma teen midagi võimalikult kiiresti, et kui äh, nõukogu tabab välgulööke ja nad eh, eh, oma seisukoha välja töötavad eh,, siis jõuaksime kolmepoolsete läbirääkimisteni, kuid välk pole nõukogu tabanud ja seega on meil mõningad head kompromissid, me tundub, et välk on tabanud hoopis meid, kõik fraktsioonid ei arva, et nad suuda-, tahaksid selle asjaga edasi minna või et neil on vaja rohkem eh, aega vaja, ma ei taha rohkem eh, kompromissidega tööd teha, me oleme üsnagi palju juba ära teinud. Eh, nüüd me oleme novembrist peale juba tegelenud rakendusküsimustega ja me jätsime mitmed artiklid ka reguleerimisala osas puutumata, kuid samas eh, juhtimisküsimused olid mõned lahendamata. ma eh, piirangute eh, osa rakendusalas muutsin, kuid see endiselt tekitab probleeme ja mis puudutab nüüd Strasburgi, siis ma tean, et komisjon väljendas oma muresid äh, selle kohta, eh, kuidas siis eh, õigusraamistik toimima hakkaks, kas selline paindlikkuse määr oleks võimalik ühes määruses? me loomulikult teame, et määruses on samuti suur paindlikkus võimalik, oleme seda MRi ja kapitalinõudluste määruse osas eh, ja CRR-i osas on umbes sada viiskümmend paindlikku võimalust pakkuvat punkti nii et äh, mis puudutab nüüd võrdluse aluseid, äh, siis äh, ma arvan, et on õigus küsida, kas kõik või, või osa neist ei oleks pidanud olema direktiivis, ma tahaksin, et õigusteenistus seda aspekti arutaks. kui ma hakkaks nulliks uuesti peale, ma tean sellest praegu palju rohkem, kui ma alustasin oma tööd siis oleksin võib-olla selle ettepaneku teinud, et eh, me kriitilisemate võrdlusaluste puhul liiguks edasi, oleksime saanud selle mandaadi vältel teha ning nõukogu oleks võib-olla eh, pidanud, eh, saanud samuti kiiresti tegutseda. siis oleks meil võib-olla olnud direktiiv, mis oleks tegutsenud palju teravamate küsimustega Eh, nende, eh, kogu nende paljude võrdlusaluste eh, puhul, mida ma um, um, üritasin arutada oma, oma raportis. sest see võtab kokku ka esmaküsimuse ja pädevate asutuste küsimuse arvesse. tegelikult rakendus, reguleerimisalas on tegelikult paindlikkus täielikult olemas ja seega äh, äh, mõned neist, kes soovisid edasilükkamist, rõhutasid, et nad soovivad äh, äh, suuremat õiguskindlust. oleks minu meelest väga raske põrutusaluste äh, osas suuri muutusi sisse suruda, me võime korra veel katsetada, kuid äh, ma et ei ole mõtet äh, komisjonis hääletada selliseid küsimusi, äh, millel ei ole suurt toetust, sest see on äh, väga kummaline sõnum oma, meie järeltulitajatele. me võime sama hästi öelda, et me ei suutnud kokkuleppele jõuda, nii et alustage teie uuesti. kui suudaksime suurt toetust saada, siis on mõtet seda hääletada, sest sellist sõnumit soovivad võib-olla mm, edasi, selle osas soovivad edasi tegutseda meie järeltulijad, kuid kui ei ole, kui hääled äh, äh, lähevad igaüks ise suunas äh,, siis äh,, siis esiteks äh, ei ole see komisjonilt väga hea sõnum meie komisjonilt, ei ole see ühtlasi ka eriti suureks abiks meie järeltulijatele. nii et selline on minu seisukoht äh, võrdlusaluste ettepaneku kohta, me ei hääleta seda täna. vaatame, kas suudame saada suurema eh, laiapõhja, laiapõhjalisema kokkuleppe, muidu ei ole see minu meelest mõistlik. ja esitasin ettepanekuid selles osas, kas osa sellest vähemalt peaks olema direktiiv, kuid ma arvan, et komisjon ja nõukogu peaks äh, seda küsimust arutama, et kui lõpuks äh, see kolmepoolsete läbirääkimisteni jõuab järgmise parlamendi koosseisu ajal, et siis oleks see küsimus juba lahendatud. ilma, et äh, selle osas äh, kõvasti aega kaotataks. mõned minu kommentaarid puudutavad siis suurema, laiemapõhjalist toetust ning samuti ka seda, eh, millise sõnumi suudame saata oma eh, järeltulijatele siin, eh, see puudutab ka rahaturu küsimusi. ma ei tea, kui lõhestatud nemad on, kuid ma paluksin siiski, et peetakse arvesse, et kõige parem, mida teha saaksime, on suurema, suurema, laiapõhjalisem kokkulepe saavutada ja võtaksime endale piisavalt aega seda teha. Emily saab nüüd sõna, kas keegi soovib veel sõna saada? meil on nüüd aega kõvasti, sest ei, ei kuigi palju ei hääleta täna. sest igatahes kindlasti mitte rahaturufond ja igatahes mitte öö, äh, öö, äh, võrdlusaluseid. aitäh, kuna sa juba ütlesid, et sa oled nõus äh, edasilükkamisega, siis lihtsalt räägin natukene tagajärgedest. ma loodan, et meie vähemalt enda poolt suudame esimese lugemise lõpetada. ma juba pidasin nõu ka sekretariaadiga selles osas, sellepärast et me ei soovi seda tõesti päevakorrast maha võtta me soovime tõesti vaadata, kas tõesti oleks veel võimalik kolmandal märtsil hääletada. kui me palume edasilükkamist, siis see tegelikult nõuab ka seda, et me ka pärast seda väga aktiivselt selles küsimuses edasi läheksime, nii et me tõesti jälgime, mis toimub ja tuleme selle juurde tagasi. selleks, et teha siis ka uued ettepanekud. ma arvan, et me saime lisad eelmisel nädalal ja kakskümmend kaks lehekülge on seal, kui need läbi lugeda. tegemist on määrusega, mille ettepanek on tehtud ja tegemist on tähtsa määrusega. ja sellepärast minu arvates on seal väga tõsiseid ebakõlasid, lõhesid ja ka õiguslikku ebakindlust, nii et et äh, kas me suudame praegusel hetkel öelda, et äh, mis on kohaldusalaks nelja-viie aasta pärast, ma arvan, et me peaksime olema võimelised äh, ja nüüd pädevuste üleandmine esmale on tõesti väga tähtis, me peaksime selle küsimuse omavahel selgeks tegema, tegemist on raske kompromissiga, aga sellele tuleb jõuda, vähemalt peaksime hääletama põhimõtete üle. tõesti, meie õigusloojatena peame siin need raamid paika panema ja ma ei tahaks siin praegusel hetkel sellest isegi üksikasjalikumalt rääkida. aga need olid ka need põhilised küsimused, miks me palusime edasilükkamist. ja me oleme ka oma töörühmas seda küsimust arutanud varem ja inimesed tõesti soovivad enne läbi arutada seda, millele üle me hääletame ja me saime hääletusnimekirja alles reede, nii et tõesti me ei oleks võimelised praegu seda ütlema. nii et ja nagu me otsustasime, me lükkame edasi, siis ma loodan, et järgnevatel nädalatel on meil võimalik tõesti täie rinnega selle küsimusega edasi minna, selleks et parlament saaks selle küsimuse arutelud lõpetada. aitäh! jah, ka mina loodan niimoodi, sest olen ka minevikus juba öelnud, et olen tõesti kõikide muudatusettepanekuid üritanud äh, sisse kirjutada ja eriti olen vaadanud kohaldusalad lisade puhul tegemist on tegelikult äh, kõikide tehtud muudatusettepanekute kogumiga, seal ei ole mitte midagi uut, ma üritasin kõik sisse kirjutada, me üritasime anda endast parima. aga me ei tohi ära unustada seda, et ühelt poolt on meil inimesi, kes soovivad sellest kohaldusalast väga palju välja võtta, näiteks kogu energia, kõik, kogu tooraine ja nii edasi. ja teiselt poolt on meil inimesi, kes ei soovi mitte midagi välja võtta nii et meil tuleb tõesti kuldne kesktee nende vahel leida ja see ei ole lihtne. Philipp ja siis Arliin, palun. Well, chair, thank you, I think. hästi, proua esimees, ma arvan, et te tõesti ütlesite väga targalt, et isegi kui meil on suur enamus selja taga ja me üritame seda õigusloomelist projekti siin ähm, vastu võtta, siis tõesti äh, peaksime praegu jääma erapooletuks. ma arvan, et äh, võrdlusaluste puhul on meil võimalik saada korralik häälteenamus, mõned võib-olla ei ole õnnelikud, aga ma eeldan, et äh, kaks kolmandikku ühe kolmandiku vastu, kolmveerand veerandi vastu, nii umbes see hääletustulemus peaks olema. mis puudutab äh, mitmeaastast finantsraamistikku, siis mind on häirinud need viimased arengud, sest ma saan aru, et me üritame siin tõesti saada heas usus enamust. aga nüüd piiritult aus olles, kui ma näen, et läbirääkimiste laua taga inimesed ütlevad, et nad ei soovi kolme protsenti Eh, kapitalipuhvriteks eh, püsiva püsiväärtusega fondide jaoks, siis teiselt poolt nad ütlevad, et põhimõtteliselt püsiva püsiväärtusega fondid tuleb välja jätta rahaturufondidest, siis see tähendab, et me tegelikult seda üldse ei soovi ja mulle tundub, et siis me ei saa tegelikult heas usus siin läbirääkimisi pidada. see ei ole mitte mingi juhus, et komisjon tuli välja selle ettepanekuga, ei ole mitte mingi juhus see, et terve rida osa tähtsaid osapooli, nagu näiteks eh, G kakskümmend ja teised ütlesid, et me peame rahaturufondidega tegelema. ja kui siin inimesed ütlevad, et meil peaks siin olema äh, Eh, selline vaatlusperiood kolmeks aastaks ja et siis me alles otsustame, kas me soovime või mitte, siis see tegelikult ei ole tõesti tõsiseltvõetav lähenemine. ma tõesti soovin, et me saaksime heas usus läbi rääkida, aga kui siin soovitakse venitustaktikat kasutada, siis mingil hetkel tuleb kogu sellele asjale lihtsalt kriips peale tõmmata. aitäh, Aliin, palun! jah, tahtsin lihtsalt lisaks veel öelda, et tõesti mõistlik on see lähenemine võrdlusaluste osas ma saan aru, et äh, vahel me üritame kompromissettepanekuid leida ja üritame defineerida kõike seda, mida kõik tahavad, aga vahel lihtsalt juhtub see, et mõni meist on paindlik ja teine ütleb, et ainult üle minu laiba, nii et tõesti ka sellepärast olid meil need tõsised arutelud. meie oma fraktsioonis ütlesime, et võib-olla see tõesti toimib, aga see ei ole kindel ja ainus, mida me saame teha, on see, et ütleme, et esmal on vaja rohkem pädevust selles küsimuses, aga me peaksime siis ka õiguslikult paika panema, mida me palume neilt. ja kui mina loen neid dokumente, siis mulle jääb mulje, et vahel võib seda tõesti tõlgendada niimoodi, et kui tegemist on kohaldusalaga, siis võib seda esma puhul tõesti kas osalise või täieliku erandina kasutada. nii et ma tõesti ei usu, et neid asju oleks liiga la raske lahutada lahendada. parlament peaks tõesti otsustama, et kas me soovime määrust või direktiivi, me ei saa saada mõlemat, me ei saa sellist määrust koostada, mis näeks välja nagu direktiiv ja me ei saa ka öelda, et need, kes peavad neid äh, rakendama, et need samad asutused võivad ka samal ajal neid reegleid, mida rakendatakse, välja töötada, nii et tõesti võrdlusaluste puhul me selles osas peaksime olema ettevaatlikud ja me tõesti üritasime leida kompromisse mille puhul ei oleks vaja liiga palju selgitada. me oleme siin tõesti arutanud seda küsimust, palju meil oli pärast Libori kriisi siin väga suur kuulamine, kui te näiteks loete tänast Financial Timesi, siis seal räägitakse ka manipuleerimisest ja öeldakse, et need uued manipuleerimised on palju suuremad kui Libori puhul neli koma kolm miljardit dollarit iga päev läheb kaduma, nii et tõesti ma ei usu, et me siin saaksime endale lubada seda, et me oleme ebakindlad. et me tõesti, me peaksime õigusliku see kindluse tagama ja täpselt nii, nagu sina ütlesid, Sharon, minu arvates sinu lähenemine on õige ja mõistlik, meil ei ole siin suuri lahkarvamusi. me läheksime siis tõesti täiskogule ja ma arvan, et ei ole hea, kui seal täiskogul tehtaks siis mingeid suuri muudatusettepanekuid, see ei muudaks meie tööd usaldusväärseks. tõesti, et me nüüd siin viimase paari kuu jooksul sooviksime seda, me tõesti peaksime üritama säilitada oma usaldusväärsust ja seda head mainet, mis meie tööl on. ja minu fraktsioon ütles seda ja oma fraktsiooni aseesimesena ma tõesti toetan ka seda, et me peame leidma siin konstruktiivse lahenduse veel selle parlamendi ametiperioodi jooksul. aitäh, Sean Paul, palun. Sean Paul Koses suur tänu teile. ma äh, sooviksin teid tänada selle raporti eest, sest ta on nüüd valmis. see ei ole lihtsalt mingisugune viisakus kokkuleppe raport, me peame selle tekstiga edasi töötama, siin on äh, kõigepealt õiguslik küsimus, äh, kas määrus või direktiiv. me arvan, et me peaksime määruse juurde jääma, sest selles osas oleme kõigi finantsreeglitega tegelenud viimasel ajal ja kui me soovime harmoneerimisega tegelema, eh, siis ei tohi asja muuta sugugi ebakindlamaks. mis puudutab eh, head eh, reguleerimistava, nagu, mida ka Arlen meenutas, Foreksi skandaal, mis on veel palju suurem skandaal kui Libori skandaal. nii et hmm, ma, kuigi ma olen E, esma suur toetaja, kuigi ma seda alguses ei toetanud, ma siiski leian, et esma, e, e, et me ei saa jätta nõudmata vastutust juba esialgsel tasandil. praegu soovitakse esmale vabad käed anda, andmata sealjuures talle finantse ega muid võimalusi oma tööd teha pole midagi hullemat kui äh, selline amet, äh, kes ei saa oma tööd teha, sest me ei anna talle võimalust teha, mitte sellepärast, äh, mitte sellepärast, et ta oleks iseenesest vilets, vaid tal ei ole lihtsalt vahendeid, millega tegutseda. nii et ma arvan, et me peame seda asja edasi arutama ja ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Arlen McCarthy, et varem võtta aega ja teha tööd nii nagu vaja, mitte lihtsalt äh, vägisi hääletada, minu meelest kolme märts, kolmas märts ei ole mingisugune pühakuupäev, oluline on see, et tekst oleks selline, nagu olukord praegu nõuab, aitäh. I hope my text was better than half. ma loodan, et äh, minu esialgne versioon oli siiski parem kui lihtsalt poolküps, Werner mul on ainult üks väga lühike märkus, see puudutab seda, mida ütles Jean-Paul Gauzes lähteolukorraks olid ju Libori ja Euroboriga tehtud mahhinatsioonid, kuid ettepanekud öö, hõlmavad ka teisi indekseid. minu arvates ei ole midagi ausamat ja läbipaistavad kui börsi tulemused, sellepärast leian mina, et see tulemused, mida saavutatakse börsil, need tuleb tõepoolest sellest dokumendist välja jätta, sest meil on börsidel kehtimas kõikjal avatud ja läbipaistev süsteem. So that's everything in and everything out, right, Elisa. nii et kõik sisse, kõik välja ja nüüd Elisa, palun suur tänu, Sharon, ma ei hakka kordama kõike seda, mida on juba öeldud, ma arvan, et on väga tähtis, et me võrdlusalust äh, hääletuse lükkaksime edasi ja saaksime korraliku enamuse oma seisukohada. minu küsimus puudutab tähtaega. kas see on kõige lähem võimalik tähtaeg, ma tõesti leian, et on väga tähtis, et me läheksime nii kaugele kui võimalik oma õigusloomelises töös. ja minu teine küsimus, ma ei saanud nüüd päris täpselt aru, kas te soovite ka rahaturufondide hääletust edasi lükata? mina ei näe selleks mitte mingit vajadust. minu arvates samad argumendid ei kehti rahaturgude kohta, aga võrdlusaluste puhul tõesti me liigume õiges suunas. ma saan aru teie arvamusest ja ma ka soovin tõesti, et me oma õigusloomelise menetlusega läheksime võimalikult kaugele ja paneksime võimalikult palju oma seisukohast juba paika ma arvan, et see, mis mina ütlesin, oli see, et võrdlusaluste äh, hääletuse lükkame edasi, meile tehti taotlus ka rahaturufondide hääletuse kohta, sotsiaaldemokraatidest on seal raportöör, kes nii-öelda teie kraavi poolelt näeb asju teistmoodi, Silvi. ma ei taha hakata seda arutelu pikemaks ajama, kuid äh, raportöör on siiski suure töö ära teinud, ei tohi unustada et äh, laiapõhjaline kokkulepe on äh, saavutatud, ma ei hinda siin kuidagi raportit halvasti. siin on praegusel hetkel äh, küsimus, mille osas on väga palju rikkumisi toimunud, on toimunud, on olnud erinevaid petuskeeme. ma tulen selle juurde, mida ütles Jean Paul. ma hea meelega oleksin selle esmale jätnud äh, kuid esmal on siiski ka selliseid, äh, on küll palju pädevusi, kuid seda pädevust meil praegusel ei ole. nii et mina arvan, et peaksime süvendama seni tehtud tööd. okei okay,, I think that was on benchmarks, okei okay.. hästi, see oli kõik võrdlusasja kohta, okei okay. jah, proua esimees, ma ju tegin täiesti selgeks, palju tööd on tehtud võrdlealuste puhul ja ma tõesti leian, et oleks vale, kui me hakkaksime siin kiirustama kui me nüüd äh, sellega kiirustaksime, siis see oleks vesi euroskeptikute veskile. see on tõesti täiesti skandaalne, kuidas me seda teeme. kolme päeva jooksul kõik see pluss rahaturufondid kui te siin soovite hääletada, siis mina ka hääletan püsiva püsiväärtusega fondide vastu. kas te mäletate, kui me siin komisjonis küsisime, et tõstke käed, kes saavad aru, mis on püsiva püsiväärtusega fondid ja ma kardan, et väga vähesed siin julges käe püsti tõsta ja nüüd me teeme ettepaneku nad ära kaotada. meil ei ole olnud tegelikult arutelusid äh, selle üle korralikult ja nüüd need inimesed, kes ei soovi kompromissi. küsimus on tegelikult selles, et meil on nelisada miljardit eurot äh, püsiva püsiväärtusega ja muutuva püsiväärtusega fondides, mis tuleb ka reguleerida. Need võivad tõesti äh, olla positiivsed likviidsuse mõttes Euroopa Liidu jaoks, aga see võib ka kõik välja liikuda Euroopa Liidust mujale, USA-sse näiteks. miks me seda kõike teeme? selleks, et me paneksime paika, mis on meie roll mina ei üritanud siin lihtsalt äh, säilitada püsiva püsiväärtusega fonde, ma lihtsalt tegin ettepaneku, et kui on süsteemseid riske või süsteemse riski ohtusid, siis pangem likviidsuse äh, lõivud paika, pange teatud piirmäärad paika, siis meil võivad olla mõlemad, nii püsiva kui ka muutuva püsiväärtusega fondid. ärgem hakakem siin asjadega liiga kaugele minema, inimesed vaatavad täpselt, miks me teeme neid otsuseid. valimised on ukse ees ja meie lihtsalt nagu Vändrast sealaudu laseme neid ettepanekuid läbi meil tõesti tuleb siin praegusel hetkel hääletada korralike ettepanekute üle, millest me aru saame, sellepärast ma teeksin ettepaneku, et me peaksime samamoodi nagu võrdlusaluste puhul rääkima põhjalikult ka rahaturufondidest ja me peaksime mõlema eh, ettepaneku hääletuse edasi lükkama ja see on minu ettepanek. suur tänu, Kei! ma ütlen paari sõnaga rahaturufondide kohta seda, et minu arvates on tegemist küsimusega, mille puhul kõik ei saagi täpselt aru, mis on selle taga. kui te vaatate IOSCO ja FSBI läbirääkimisi ja siis ka veel seda komisjoni õigusloomelist ettepanekut, millega hakkab tegelema uus parlamendi koosseis, siis mulle on jäänud mulje, et just keskpankade puhul ei ole see tegelikult absoluutselt kooskõlas sellega, mis näiteks on eurofondidega paika pandud ja mis seal toimub. eriti selles osas, mis puudutab lõive ja erinevaid äh, määrasid ma tõesti arvan, et ükskõik, mis ei juhtuks, äh, kui me hakkame kolmepoolseid läbirääkimisi pidama, siis ma loodan, et seda küsimust on põhjalikumalt uuritud ja et me oleme keskpankadelt ka täpselt teada saanud, mis on nende seisukoht. ma nägin, et sa, Philipp, tahad sõna saada, aga tõesti, tegemist on liikuva äh, küsimusega esiteks oli meil siin kõhklusi ja siis keskpankadel puhul tavaliselt nende esimene reageering on, et nad üritavad äh, mitte midagi käest ära anda, sest raha on kaitstud rohkem, kui see nende süsteemis ja kodanikel tõesti peab olema juurdepääs oma varadele, nii et see püsiva püsiväärtusega fondi puhul on tegelikult tegemist küsimusega, mille puhul keegi ei tea, kus me lõppude lõpuks lõpetame, nii et tõesti, järgmine parlamendikoosseis peab üleüldse rääkima ka fondidest, sest fondid ei ole tagatised ega hoiused ja kui me soovime, et mõndasid fonde koheldaks nagu hoiuseid, siis ma ei tea tegelikult, kuhu me selle kõigega jõuame. Philip, sa soovisid uuesti sõna saada? mul vabandust, Kei, ma tõesti austan sind väga, aga nüüd on asjad läinud üle piiri. sest see, mida sina siin praegusel hetkel teed, on sa lihtsalt loobid õhku numbreid selleks, et inimesi hirmutada. ja see, mina ei ole sellega nõus see hirmu ja ebakindluse laiali pilvetamine siin, ärge puutuge, see on liiga ohtlik see majandusele, ärge puutuge seda, ka see on liiga ohtlik majandusele. ja mida sa tegelikult soovid sellega saavutada? seda, et inimesed ütleks, et teie õiguste, õigusloojad ei tea mitte midagi asjadest. vabandust, ma ei ole sellega nõus, ma ei ole küll majandusekspert, aga ma tean piisavalt palju sellest, selleks, et eristada jama tõest ja kui ESRB ütleb, et me peaksime siin kohustuslikult äh, muutuva püsiväärtusega fondid ümber muutma püsiva püsiväärtusega fondid, kas sa siis tõesti arvad, et need inimesed kõik on jobud ja ei tea finantsteenustest ja finantsturgudest mitte midagi? ja siis tegelikult sellest võib ka eeldada, et sina tead paremini või sina arvad, et need, keda õigusloojad on paika pannud ja demokraatlikult valitud inimesed teavad vähem kui see, mida teab finantstööstus, ma väga vabandan, aga õigusloojana mina ei kavatse siin äh, selle tööstusharu kiusamist äh, enam kannatada ja need, et see, kes sa ütled, et kes kuulavad tööstusharu, on lihtsalt lollid ja ebakompetentsed, siis see on tõesti solvang. härra, proua esimees, mul peaks olema õigus vastata mul ei ole vaja nõu anda, ütleb proua esimees. suur tänu. mulle ei meeldi see, et me siin nii isiklikuks läheme ja mulle tõesti tundub, Philipp, et sa läksid siin liiga isiklikuks okei, tõesti oma kommentaarides oli väga tagasihoidlik ja ei läinud isiklikuks. ma tean, et see on väga sinu moodi, see on sinu stiil ja tõesti, vahel oleme me sellest ka kasu lõiganud, kuid tõesti ei jää tagasihoidlikuks ja ära unusta seda, et IOSCO ja ka väärtpaberite vahetuse komisjon on hoopis teistsuguseid ettepanekuid tege-, teinud, me peaksime siin tõesti arutelusid pidama, mitte isiklikuks minema. jah, tõesti, Kei, sul peaks olema õigus vastata, nii et palun. oh jah, proua esimees, mina õigusloojana pean otsustama hoolimata sellest, mida väljaspool räägitakse. ja ma ei hakkasin mingit institutsiooni või tööstusharu kaitsma, tõesti. ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et praegusel hetkel me arutame asju, mille puhul parlamendiliikmed tegelikult ei tea mitte midagi, mõned meist teavad rohkem, teised vähem, aga suurem enamus ei tea selle otsuse mõjusid. ma tõesti palusin ainult, et andke meile aega, et me saaksime aru, millest me räägime ja me ei räägi siin mitte ainult tööstusharust, me räägime praegusel hetkel ka kõikidest äh, varahalduritest, kohalikest omavalitsustest, ülikoolidest, era- ja avaliku sektori investoritest, kõik muretsevad selle pärast ja ma tegin ettepaneku, et vaadakem üle, millised on tagajärjed, tehkem mõjuhinnang jah, kes teab, et me üldse kaotaksime selle hääletuse, ma lihtsalt palusin, et tehkem oma tööd korralikult, leidkem aega, mõelgem täpselt järele, mis on meie otsuse mõjud. ja mulle tundub, et siiamaani me pole seda teinud ja sellepärast ma palusin ka seda, mida ma palusin. aitäh! aitäh, mulle tundub, et kõik, kes soovisid sõna saada, on nüüd ka sõna saanud meil pidi alguses olema kolm raportit, mille üle hääletada, aga nüüd me leppisime kokku, et pikaajalised investeerimisfondid lükkame edasi, me leppisime ka kokku, et võrdlusalused lükkame edasi. nii et tõesti, nüüd peame ainult otsustama ka seda, kas me soovime ka rahaturufondid edasi lükata. raportöör ütleb, et ta ei soovi, jääb oma seisukoha juurde ja ei soovi edasi lükata. me võime hääletada, andke kätega märku siis kes soovib rahaturufondide hääletuse edasi lükata? Well, we may, we may need to take a card. me võib-olla peaksime siiski elektrooniliselt kontrollima, nii et ma vabandan väga, aga otsime kaardid välja.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 je voulais qu'il soit clair une chose. Hein. Alors, sur cette affaire, j'ai une position que j'ai exprimée. Öö, tahaksin öelda, et mina ütlesin küll oma seisukoha juba välja, kuid tegelik küsimus seisneb ju selles, et valitseb lõhe selle vahel, kuidas tegelikult sinapsiga ringi käia kui me lükkame väli, hääletuse edasi, siis see tegelikult minu seisukohta ei muuda. see tähendab seda, et hääletusnimekiri tuleb senisest paremini ette valmistada. seega me peame tõepoolest eh, väga süstemaatiliselt hääletuse läbi võtma, kuivõrd see on tõesti niivõrd kompleksne teema, eh, selleks et me hääletaksime eh, tõepoolest loogiliselt selleks, et me hääletamise tulemusel ei tekitaks tekstis sisemisi sisulisi vastuolusid. see teema on tõeliselt kõikehõlmav ja kompleksne ja on tõepoolest seisukohti, mis ei ole omavahel seotud või seostatavad. seega me peame tõepoolest olema väga tähelepanelikud, arvestama äh, reaalsete seisukohtadega, aga kui me selle dokumendi kallal edasi töötame, siis oleks, on muidugi teoreetiline võimalus, et meil sünnib senisest sõnaselgem dokument ähm.. ettepanek äh, on nagu ka võrdlusaluste puhul, et äh, me lükkaksime selle hääletuse edasi võime siis hääletada, hääletus on alanud, see puudutab võrdlusaluseid. ma olen nõus, ma arvan, et niikuinii sotsialistid seda soovivad, kas on nii, Jean-Paul? vabandust, see puudutab rahaturufonde. sest äh, võrdlusaluste osas me olime kõik äh, ühel nõul. kas te olete selle poolt, et me lükkame rahaturufondide hääletuse edasi? roheline tähendab, et olete nõus nii et hääletus on alanud. kaks kaart ei ole veel hääletanud, üks ei ole hääletanud. hääletus on lõppenud. edasi lükatud kakskümmend kolm poolt viisteist vastu um,. raportöör soovib sõna. suur tänu teile. ma loomulikult kummardan äh, äh, mm, enamuse soovi ees, kuid härra äh, Kosesi poolt öeldud arvesse võttes olen ma valmis seda edasi lükkama lähitulevikku. ja mida varem me hääletame, seda parem. ja seni saame töötada edasi hääletusnimekirja kallal, aga kokkuvõttes peame ikkagi eh, püsiva püsiväärtusega rahaturufondide osas eh, kokku leppima. nii et eh, lepime siis kokku, et see on viimane kord, kui me seda edasi lükkame nii et järgmine kord me tõesti hääletame, kõigil on äh, häälet-, äh, muudatusettepanekud valmis, kõigil on hääletusnimekirjad valmis ja siis lõpuks otsustame, aitäh. suur tänu, Birkhard. Äh, proua juhataja, olen raportööriga sama meelt. hääletada on vaja tegelikult lähitulevikus, muidugi võtab natuke aega, et hääletusnimekiri rahus üle vaadata meil on äh, sel nädalal juba veel üks istung ja mitmed meie, äh, meie komisjoni liikmed osalevad ka Rahvapartei korraldataval üritusel. ma väga loodan, äh, et me ole, suudame kiiresti tööd teha, kuid mulle tundub, et sellel neljapäeval me hääletada veel ei jõua me juba leppisime kokku, et sellel neljapäeval me ei hakka väga pikka programmi tegema, sest palju on puudujaid. ma ei kavatse eh, lihtsalt ette hoiatamata hääletust korraldada, kui komisjonidel, komisjoni liikmed on teisi kohustusi. otsustame eh, siis, kui lepime kokku selles osas, eh, millal on võimalik, millal on aega hääletada, et vaatame, kas me oma suurde, suurte lemmikute esmaspäeva õhtuste kohtumistega Strasbourgis jätkame. ja lähme nüüd edasi. nii et äh, hääletust ei toimu, need, kes tulid hääletama, võivad ära minna äh,. sulgeme selle ekraani ning nüüd äh, Lähme nüüd tavapärase päevakorra juurde, päevakorrapunktid kolm ja neli, Euroopa liikmesriikide maaettevõtete ja tütarettevõtete suhtes kohaldatav ühismaksustamissüsteemi kohta ja Horvaatia ühinemisega seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekiva maksustamise kõrvaldamise kohta. palun lahkujad, tehke seda vaikselt ja siis äh, saan sõna äh, härra Nitrasele oh,. Eh, oh. Right, it's Mr Kutash. kas härra Kutash esitab, esindab härra Nitrast? kui te lahkute, palun tehke seda kiiresti et me saaksime oma tavapärase töö juurde tagasi. When, when you are ready, when you can bear it. nii et äh, nii nagu kui valmis olete, hakkate rääkima. lärmi on väga palju uh,. Please. People want to speak without having to shout. First of all uh,, let kõigepealt äh, sooviksin vabandada, Moitše ei saanud täna siia tulla, tal on väga hea põhjus selleks, äh, ta sai emaks nimelt. nii et ma hea meelega esitan tema mõtted. parlament on väga intensiivselt tegelenud õiglase maksustamisega, maksudest kõrvalehiilimise, topeltmaksustamise küsimustega ning nüüd on siin ka hübriidsete lahknevuste küsimus tekkinud eh, erinevate maksusüsteemide vahel liikmesriikides. samuti on ettepanek eh, eh, PSD lahutamiseks, et ära hoida kahekordsest topeltmaksust vabastusest ning komisjonipoolsed muudatused, mis esitati on seega väga teretulnud. mis puudutab äh, nüüd hübriidseid lahknevusi, siis raportöör toetab komisjoni seisukohti. praegusel hetkel äh, on äh, liikmesriikidel erinevaid sõltuvalt sõltuvalt Eh, siis sellest, eh, kuidas hübriidlaenu eh, käsitletakse kas võla või omakapitali instrumendina. ning praegu esitatud lahendus on seotud ettepanekuga, mille esitas kontrollikoda kahe tuhande kümnendast aastat ning see puudutab siis makseid, mille saaks tuluallika liikmesriigis äh, maksutulust maha arvata. ning teine äh, puudutab äh, siis kuritarvutuste vastast eeskirju. me üritatakse kasutusele võtta üldiste kuritarvituste vastast eeskirja, mille puhul ettevõte investeerib investeerimist vahenda kaudu liikmesriikides, kus kuritarvituste vastased sätted on vähem ranged. Ehm, see tähendab seda, et tuleb kasutusele võtta kohustuslik eeskiri, ehm, ehm, mille kohaselt eh, on, eiratakse kunstlikest skeemidest tekkinud eh, maksusoodustusi. samuti teeb raportöör ettepaneku eh, tugevdada Eh, emaettevõtte määratlust, eh, mis eh, ei lase konkurentsi moodutada ega seadusevastaselt kasu saada. samuti, samuti et liikmesriikides ette nähtud ettevõtte tulumaksumäär ei tohi olla madalam kui seitsekümmend viis protsenti liikmesriikide keskmisest. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba toetati sarnast ettepanekut härra Kiigoldi äh, Eh, raportis ning raportöör loodab, et kuna see teema on väga kõrgel kohal praegu päevakorras rahvusvaheliselt, siis ta loodab, et ei saa mitte ainult teie toetuse, vaid ka liikmesriikide toetuse ja Euroopa Komisjoni toetuse. nii et eh, ootab eh, koostööd teiste variraportööride ja kõikide kolleegidega. suur tänu teile! kas Rahvapartei esindaja on kohal? Theodori ei ole siin praegu kohal. ma soovin kohvi, ütleb esimees. kui Rahvaparteist ei ole kedagi, siis saab sõna Silvi. suur tänu, Sharon. suurepärane äh,, suur tänu äh, äh, raportöörile, kes puhtub, äh, puudub väga põhjendatult suur tänu tema asendajale, me peame vaatama loomulikult tehnilisi punkte detailselt, üldiselt läheb raportöör õiges suunas edasi. ma olen alati mures sellepärast, et kui, kui ma näen, et meid ainult maksuküsimustes konsulteeritakse, samas kui maksuküsimused on niivõrd olulised, need on avalikkuses kõne all eh, ja sooviksin öelda, et punktid, mille osas eh, peame asja täpsemalt uurima, eh, puudutab äh, Äh, kapitali osaldus, siin räägitakse kümnest, viieteistkümnest protsendist, milline on hea tase, seda ma ei tea. ja teine küsimus, mis puudutab äh, maksumäära, mis on aluseks äh, Euroopa keskmist, ma ei ole selle vastu. konkurents võib ju olla, kuid see peab olema siiski leevendatud konkurents. ma tahaksin teada, aga samas, milline on reaalne olukord maksude osas. me teame, et mõningates riikides on välja öeldud üks tasand, samas on aga võimeline, võimalik alati teatud põhjustel maksud, makse vähe maksta. nii et äh, sooviksime teada, mille alusel ettevõtteid tegelikult maksustatakse, kuidas seda otsustatakse, kuidas seda kontrollitakse, seda ma ei ole, seda ma täpselt ei tea, igatahes aitäh raportöörile selle töö eest ning mõningad tehnilised punktid me esitame oma varamuudatusettepanekutega. aitäh! suur tänu, nüüd saab sõna Philip Lambert. So in my usual style? kas räägin nii nagu mulle omane? jah, ma saan aru, et vahel te võib-olla, teile tundub, et ma solvan teid ja siis ma olen lihtsalt otsekohene. esiteks. suur tänu raportöörile on ju täiesti selge, et me räägime siin tõesti maksuplaneerimise vastasest võitlusest ja juba eelmisel nädalal kuulsime ka vastavalt peadirektoraadilt, et ka nemad sooviksid midagi ette võtta. olgem nüüd aga ausad, liikmesriikid ei ole väga entusiastlikud. Nad väga ei soovi siin võidelda nende maksuparadiiside vastu, mis meil Euroopa Liidus on nii et meil on teatud osa ainult nendest meetmetest, mida me saame kasutada maksude planeerimise kohta ja tõesti on viimane aeg, et me hakkaksime neid kasutama. ma mäletan veel Kiigoldi raportist, et me tegime ettepaneku, et et efektiivne maksumäär ei tohiks olla madalam kui seitsekümmend viis protsenti ja ma näen siin hea meelega, et raportöör on ka selle üle võtnud ja meie otse loomulikult toetame seda. me toetame ka kõiki teisi muudatusettepanekuid, mida raportöör on nendes küsimustes teinud. ma tõesti loodan, et meil on võimalik äh, saada enamuse toetus äh, nendele ettepanekutele siin parlamendis. ma tõesti usun, et ükskõik millised ka meie vaated poleks äh, maksumäärade kohta ollakse siiski ühel nõul selles osas, et me soovime, et maksusüsteemid oleksid õiglased, hoolitsemaks selle eest, et ei tekiks sellist olukorda, kus meil on suured ettevõtted, mis võivad lihtsalt ühte maksusüsteemi ära kasutada teiste vastu, et nemad on eelisseisus võrreldes VKE-dega. ja samal ajal me räägime, et äh, väikese keskmise suurusega ettevõtted on innovatsiooni mootoriks, töökohtade loomise mootoriks, aga samal ajal ei ole ju õiglane see, et VKE-d kannavad seda suurt maksukoormat üksi. ja kui me soovime hoolitseda sellise olukorra eest, siis peame hoolitsema ka selle eest, et suured ettevõtted maksaksid oma õiglase osa. ja mitte ainult äh, nii nagu see on seadustes kirjas, vaid ka tegelikus elus. ja see oleks minu poolt kõik, toetan raportööri, peame kõikidega läbirääkimisi ja ma loodan, et me suudame selles osas ühise seisukoha välja töötada. aitäh, Jürgen! aitäh! jah, meie arvates jääb komisjoni ettepanek õiges suunas mulle meeldivad äh, aga kolleeg Kekushi tehtud täiendused, muuhulgas, et keskmine ettevõtluse maksustamise määr tohiks olla seitsekümmend viis protsenti. me toetame seda põhimõtet ja toetame seda põhimõtet sõnaselgelt. koos komisjoni pool tehtud artikli üks A-ga, äh, mis puudutab maksudest kõrvalehiilimist siis seda ettepanekut me toetame samuti, kuid äh, Saksa maksuseaduses on juba vastav säte või analoogne säte vastu võetud ja me ei ole päris kindlad, äh, kas see on äh, tõesti ka toimiv. ma leian, et me peaksime arvestama teisi faktoreid, muuhulgas ka seda, mida meile räägib ettevõtte toimimise kohta selle ettevõtte eh, käive ja selle käibe suhe ettevõtte töötajate arvu. ma, seetõttu ma leian, et seda momenti arvestades saaksime me saavutada parema tulemuse, kuid meie meelest ei ole ettepanek eh, sugugi piisav selleks, et võidelda agressiivse maksuplaneerimise vastu meil oleks väga oluline eh, saavutada see, et liikmesriigid suudaksid jõuda kokkuleppele eh, konsolideeritud tulumaksu, ühtses tulumaksubaasis. sellisel juhul oleks täiesti eh, kindlalt võimalik vältida ettevõtte poolt majandatud kasumi ümbersuundumist teise liikmesriiki. kui me räägime ettevõtete maksubaasi kahanemisest ja kasumi ümberkaigutamisest, siis me peame arvestama sellega, et praegune rahvusvaheline finantsolukord Äh, ja maksustamise süsteemid on jõudnud iseenda, jõudnud äh, areneda nii kaugele, et nad hakkavad endale juba vastu töötama. selleks, et saavutada meid huvitav tulemus, sellest me oleme veel tegelikult veel kaugel, kuid tegelikult tundub meile, et komisjoni ettepaneku näol on tegemist öö, äh, sammuga õiges suunas. aitäh! oui, ma... oui, madame la president, merci uh,. No... tänu. meie variraportööri pole siin. minul on küsimus. ma nägin neid muudatusettepanekuid, ma tahaksin äh, küsida komisjoni käest, kas äh, on võimalik välja arvestada need seitsekümmend viis protsenti sest äh, ettevõtete tulumaksust, sest te teate, et äh, see on niivõrd kompleksne süsteem erinevates liikmesriikides, ma olen sellega mõnda aega juba tegelenud ja ma võin teile öelda, et näiteks mõningates liikmesriikides, kus äh, ma-, maksumäär on kõrgem, siis kõik maksuvabastused ja teiste võimalustega on, on reaalne maks äh, maksumäär madalam kui neis riikides, kus maksumäär on tegelikult madal, nii et ma tahaksin teada, kas komisjon on võimeline tegelikult selle arv, välja arvestama, võttes arvesse, kui keeruline see süsteem, see süsteem tegelikult on, sest äh, mina seda küll ei näe ja minu meelest on see täiesti äh, Äh, seda on täiesti võimatu rakendada, ma tahaksin teada, kas komisjon tõepoolest on võimeline kahekümne kaheksas liikmesriigis välja arvestama seda e, e, milli- on, kuidas on seda võimalik kehtestada kõikide vabastusvõimalustega arvestades, mis liikmesriikides kehtivad. aitäh, kas keegi teine soovib veel sõna? komisjon on siin. ma äh, kahtlustan, et te tulete nende maksuküsimuste juurde tagasi oma vastusesse, et annan teile sõna. suur tänu teile. Äh, mina olen tolli äh, peadirektor Odist. täname teid selle positiivse toetava raportööri eest, suur, suur südamlikud õnnistused, õnnitlused proua Klevale Eh, siin sooviksime siin meil on siin rääg-, juttu eh, tavapärasest ehm, eh, ettevõtte tulumaksust, nii et see peaks olema umbes seitseteist koma kolm, seitseteist koma neli protsenti. näiteks Suurbritannias on ettevõtte tulumaksumäär vähenenud protsendipunkti võrra aastas. nüüd kui me räägime siin seitseteist koma neljast protsendist, siis see tähendaks et umbes kuus liikmesriiki peaksime tõstma eh, peaks pisut tõstma, et jõuda selle maksumäärani, mis on Euroopa Parlamendi poolt soovitatud. et eh, sama, see tulu on sama eh, võrra võimeline, võimalik maksustada liikmesriikides, siis see ei puuduta mitte ainult tulumaksu, vaid ka sissetulevaid eh, dividende ja ka samast riigist eh, pärit dividendidele rakendatakse seitsmeteist koma nelja eh, protsendist maksuväära umbes kuus protsenti. nii et sisse tuleks sisse viia siis ühine tulumaksubaas, aga see ei ole ju võimalik, nii et me tõesti peaksime vaatama, kuidas välja töötada selline ettepanek, millega veenda teatud liikmesriike oma ettevõtlus äh, tulumaksu muutma. aitäh! kas sa soovid veel raportööri nimel sõna saada. jah, suur tänu, suur tänu kõikidele variraportööridele selle arutelu eest, ma arvan, et Moitsa töötab välja ettepaneku ja esitleb selle teile, aga nagu näha, suur enamus toetab tema raportit juba praegu, aitäh. Astrid, yes you want, sorry, did you? Astrid, kas sa soovid veel? vastus ei olnud ju vastus minu küsimusele siin ei ole tegu nominaalmääradega, vaid reaalmääradega pärast kõiki neid äh, äh, maksuvabastusvõimalusi, äh, mis erinevates liikmesriikides eksisteerivad. mina küsin, kas komisjonil on võimeline seda tegema? Due to the huge differences in national tax systems kuna liikmesriikides on maksusüsteemid väga erinevad, ei ole meil võimalik iga äriühingu jaoks igas erinevas sektoris äh, VKE-dest kuni suurte hargmaiste ettevõteteni välja arvutada erinevat maksumäära. nii et me võtame sellise mudelettevõtte, mida me siis võrdleme vastavalt äh, riiklikele standarditele või siis te toetate komisjoni ettepanekut, et, et meil oleks ühine konsolideeritud tulumaksubaas, ettevõtte tulumaksubaas, ainult siis on meil võimalik ka hiljem välja arvutada määra, mis oleks mõistlik. aga ilma koordiniseerimistööta ja harmoniseerimiseta äh, Äh, ei ole meil võimalik siin arvestada kõikide nende teadustöödega, esinduskuludega ja nii edasi. nii et meil tõesti ei ole võimalik siin äh, efektiivseid maksumäärasid kõikide erinevate võimalike jaoks välja tuua. aitäh! Okay, so he's finally succumbed. hästi, mulle tundub, et me lõpuks äh, jõudsime ka selle vihjeni, mida ma tegin, et tuleb vastata rääkides äh, maksubaasist, äh, aga me teame, et see küsimus, küsimuse arutamine ei lähe väga kiiresti nõukogus, nii et tõesti vastus on keeruline. ja siis, kui meil oleks ühine maksubaas, siis oleks meil võimalik ka paremini võrrelda. aga seda pole ja seega pole see nii. nüüd tähtajad muudatusettepanekute tegemine hiljemalt kahekümne viiendal veebruaril seitseteist null null. me seitsmeteistkümnendal märtsil arutame neid ja soovime kaheksateistkümnendal märtsil arutada ja aprillikuus soovime selle ka siis täiskogule viia. see on praegune ajakava, kui siin on vaja midagi nihutada, sellepärast et raportööril on võib-olla praegu käed tööd täis, siis eks vaatame aga kahekümne viiendaks veebruariks paluks tehke palun tehke oma muudatusettepanekud. ja läheme nüüd edasi, päevakorrapunkt number neli ja Horvaatia ühinemine seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimise tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise kahekümne kolmandal juuli tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta konventsiooniga. härra Nitras, palun, teil on sõna. Raport dotyczy nowelizacji konwencji w sprawie... Raport puudutab e, vahekohtu konventsiooni, mis peab välistama topeltmaksustamise. see on väga oluline selleks, et kasumi korrigeerimisel tekib topeltmaksustamine kõrvaldada. E, ja nüüd on tarvis siis ka Horvaatia ühinemise järel, et Horvaatial tekiks võimalus selle konventsiooniga ühineda. tegemist on vahekohtu menetlusega selleks, et võimalikud tekivad ebakõlad ületada. see on oluline siseturu toimimise lihtsustamiseks. Horvaatia liitumine Euroopa Liidu ja selle konventsiooniga on loomulikult Horvaatia eduka tegutsemise tulemus ja tuleneb Euroopa Liidu ja Horvaatia vahel sõlmitud lepingust. see tähendab nüüd ka seda, et selle konventsiooniga liitumine on siduva iseloomuga. loomulikult enne seda, kui nõukogu langetab otsus, on vajalikud konsultatsioonid Euroopa Parlamendis. nimetatud õigusakt ei ole vastuolus ega sellel ei ole ka vastuseis ei Euroopa Liidu ega ka Horvaatia poolt. tegemist on lihtsalt täpsustusega. on oluline et äh, selle dokumendiga kaasnevad muudatused jõustuksid siis, kui see avaldatakse Euroopa Liidu teatajas. minu arvates nõukogu äh, tahaks seda aega küll pikendada, aga ma leian, et meie jaoks on oluline konsultatsioonide käigus jõuda kokkuleppele, et see jõustub päeval, mil see avaldatakse Euroopa Liidu teatajas. ja e, seega on vaja kõik dokumendid viia kooskõlla Horvaatia ühinemisega selle konventsiooniga, et me aprillil saaksime selle täiskogul vastu võtta. tere, Jaa aitäh, kes on sotsiaaldemokraatide nimel? Eh, tahtsin lihtsalt öelda, et ilmselgelt on tegemist väga tehnilise ja kitsat valdkonda puudutava raportööriga, aga lähenemine on väga õige, eriti kui see koht, kokkulepe rakendub ja mul tõesti ei ole siin mitte mingeid kommentaare enam teha. aitäh, Ramon Tremosa! Thank you very much, uh, Sharon. suur tänu, Sharon. mul pole midagi muud öelda, vaid seda, et oleme raportööri muudatusettepanekuga nõus. kõik liikmesriigid on teinud sedasama minevikus ning nüüd, kus Horvaatia on samuti Euroopa Liidu liikmesriik, eh, eh, siis äh, peame eh, töötama ka nendega topeltmaksustamise vastu eh, ja see loodetavasti see kokkulepe ei juhtu võimalikult kiiresti, suur tänu. kas keegi soovib veel, mõni teine variraportöör, ei? härra Baldini, kas te soovite sõna võtta? Pa ja bi se zahvalio gospodinu Slavomiru Nitras na, na poslu koje je napravio. Suur tänu, suur tänu raportöörile tehtud töö eest. tema muudatusettepanek on aktsepteeritav, see on meede, mis ähm, aitaks kõrvaldada topeltmaksustamist ning ähm, aitaks Horvaatial selle seaduse heades liigemustes vastu võtta. üldiselt on see töö hästi tehtud, ma ei näe mingit põhjust miks äh, mitte toetada seda raportit ja ka muudatusettepanekuid, aitäh! Okay. suur tänu! Right, everybody's in agreement. kõik on omavahel nõus, see on ju hea. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne viies veebruar ja hääletame seitsmeteistkümnendal märtsil ning äh, aprilli täiskogul. kuna kõik muu oleme edasi lükanud, siis äh, muid küsimusi meil ei ole ning soovitaksin teile meenut-, soovitaksin teile meenutada, et neljapäeval on äh, kahe, on meil kahekümnendal veebruaril kell üheksa koosolek ning halva, halb uudis on see, et esmaspäeva õhtul Strasbourgis on samuti koosolek. ning äh, neljapäeval toimub teine pool rahapesu hääletusest koos libekomisjoniga. loodetame, et äh, meil on piisavalt kohti sellel hääletusel. suur tänu. neljapäeval, jah.